soovin edu raportöörile selles äh, rollis äh, ja selle rakkerühma tööle samuti. aitäh, hääletamine homme, kaheksandal oktoobril kell kaksteist. nüüd Regneri raport ja annaksingi sõna proua Evelin Regnerile. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, äh, sehr geehrte Frau Kommissarin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 mul ei ole vaba mikrofoni voorus sõnavõtusoove ja nende sõnadega annan mikrofoni üle proua Damanakile. tänan, president komisjon tänab raportööri proua Regnerit ja Euroopa Parlamendi kohtualluvuse eeskirjade tõstatamisega seoses tööhõive küsimustega. me jagame selle eesmärke, me tahame tagada töövõtjate hea kaitse üldiselt ja siis, kui nad osalevad töövaidlustes. ma tahan meenutada, et töötajate õigusi on juba konkreetselt käsitletud ja tugevdatud Eh, hiljuti toimunud Brüssel üks määruse uuesti sõnastamises, mis kiideti heaks eh, detsembris kaks tuhat kaksteist. uus Brüssel üks määrus näeb ette, et töövõtjad võivad esitada kollektiivhagi mitme tööandja vastu ja töötajatel on õigus juurde pääseda Euroopa kohtutele isegi ka siis, kui tööandja asub väljaspool Euroopat komisjon jälgib tähelepanelikult uute e-, e-, eeskirjade täitmist järgmistel aastatel, pöörates tähelepanu ka parlamendi poolt tõstatatud tööhõivega seotud küsimustele siis äh, saab neid arvestada artikkel seitsme üheksaga ette nähtud äh, läbivaatamise käigus. selles mõttes komisjon võib tulevikus kaaluda äh, töölepingute küsimuste käsitlemist samuti, mida mainiti seda võib teha konkreetselt eh, eh, keskendudes artiklis kakskümmend üks ette nähtud varusetele, eh, kui töö, ta esitab hagi tööandja vastu, et välja selgitada see tegevuskoht, kus jagatakse töötajatele igapäevased tööülesanded ja mitte töötaja tööle võtnud ettevõtte tegevuskohta. suur tänu! suur tänu, proua volinik, arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist ja läheme edasi äh, Karmen Fraga Estevesse raporti juurde ja sõna saab